Okay. Okay. Um, I'll, I'll open the committee. We... ma alustan komisjoni koosolekuga. meil õnnestus enamuse kokku saada, kes suudavad ka sõna võtta päevakorrapunktides. kõigepealt on meil päevakorra kinnitamine. meil on päevakorra projekt. proua Essaia palus kahe esimese hääletuse järjekorda muuta ja ma teatan sellest, kui me jõuame hääletuseni. kui teil ei ole vastuväidet, siis ma nõustun sellega, kuid see kõik sõltub ju meie lennukite väljumise ajast, nagu te isegi teate. juhataja teadaanded enne hääletust, et ma ei räägiks tühjale saalile ja me võime asuda kohe kolmanda päevakorrapunkti juurde, majanduspoliitika koordineerimine Euroopa poolaasta, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta majanduskasvu analüüs. meie raportöör on Philip de Backer ja me vaatame läbi muudatusettepanekuid. Philip, palun. suur tänu, esimees, ma tänan ka kolleege väga hea koostöö eest, nagu me teame, et mõnikord on see üsna vastuoluline teema kuid samal ajal me oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud, äh, analüüsisime neid, meil on hea mõttevahetus ja ma loodan, et lõppkokkuvõttes meil õnnestus kokku panna tugevad kompromissid ja raport noh, peegeldab nüüd seda asjaolu, et liikmesriigid oma majanduskasvu analüüsi raames peavad kinni pidama uuest majanduse juhtimise raamistikust, mille suhtes on ettepaneku teinud Euroopa Parlament ja teised Euroopa Liidu institutsioonid. me rõhutame struktuurireformide jätkamise vajadust meil on olnud ka palju arutelusid selle teemal, kuidas stimuleerida majanduskasvu soodustavat keskkonda, eriti VKE-de jaoks, ja ka seda äh, aspekti, et Pangandusliidu ja Euroopa Rahaliidu lõpuleviimine on ettevõtmised, eh, mis ka meile prioriteetsed on. Eh, meil oli üks peatükk aga Euroopa poolaasta demokraatliku aruandluse teemal, selles valdkonnas on meil vaja veel väga palju ära teha kuid selles küsimuses me suutsime lisada paar jõulist lõiget. üldiselt on tegemist heast, hästi tasakaalustatud raportiga ja ma tänan konstruktiivse koostöö eest kõiki äh, variraportööre ja ma loodan, et lõppkokkuvõttes meil õnnestub hääletusel saada enamuse toetus sellele. suur tänu ja nüüd äh, variraportööride nimel äh, Pablo. aitäh aitäh, proua esimees, ma õnnitlen raportööri tehtud töö eest, tegemist on hea raportiga, mis alguses tundus olevat üsna vastuoluline teema, aga ka tegelikult äh, tänu raportööri jõulistele jõupingutustele on see suutnud jõuda sellise kena lõpuni. tegemist on väga tasakaalustatud raportiga, arvestades seda, mis ta alguses oli ja kõik äh, fraktsioonid peaaegu on olnud selle tulemusega rahul. tundub, et raport on väga positiivne, see on äh, tasakaalustatud äh, ning see võtab arvesse fiskaalkonsolideerimist ja liikmesriikide soove, see on Euroopa tasandil väga eh, hea samm edasi selleks, et jõuda lõpuks majandus- ja rahaliiduni ja võtta arvesse Euroopa poole aasta nõudmisi. see esialgne raport eh, võttis arvesse eh, siis erinevaid aspekte, seal oleks juba algusest peale pidanud olema sees mõningad asjad, mis siin lõpuks on suudetud sisse viia ning äh, siia on sisse pandud nüüd äh, praegu majandustaastumise äh, asjaolud, euroalal on näha selliseid majanduse taastumise märke. krediidile juurdepääs peab paranema ning Euroopa Keskpanga roll, milline see saab olema, see peab olema täpsustatud EKP peab tagama seda, et äh, finantseerimine jõudaks kõikidele osapooltele kohale kõikides euroala riikides seega tegemist ei ole olnud lihtsa tööga ja aasta on olnud üsna keeruline, seega ma tänan raportööri ja kõiki variraportööre. suur tänu. Äh, sotsiaaldemokraatide esindajad hetkel saalis ei ole ja nüüd äh, Dirk Epping, palun. okei okay,, I speak on behalf of the ma võtan sõna ECR-i fraktsiooni nimel. ALDE esindajad ka kohal ei ole, välja arvatud teie Äh, äh, Andres on raportöör. lubage teile meenutada. Äh, ta on ju teist nii kaugelt. ma panen nüüd juba oma prillid ette, ahaa, kõik te siin oletegi, ütleb härra Epping. lugupeetud esimees, ma tahan tänada raportööri härra Debakkerit väga konstruktiivse ja kaasava töö eest härra De Backer osutus väga heaks raportööriks, püüdes leida kompromisse kõikide fraktsioonidega ja arvestades nii paljude taotlustega võimalik ja samas ta säilitas selle raporti terviklikkuse, kuigi minu fraktsioonil on väga raske toetada Euroopa poolaastat puudutavaid raporteid, tahan siinjuures avaldada äh, rahulolu, et äh, väga head äh, mõtted ja avaldused on kaasatud ka sellel aastal. mul on hea meel, et raportöör tunnustab äh, kui tähtis on jätkata eelarve konsolideerimist ja struktuurireforme. ja ma nõustun raportööriga, et on vaja tugevdada konkurentsivõimet ja mitte ainult kulude kärpimise läbi, loomulikult kulud peavad olema kooskõlas to tootlikkusega ja ka toetan seda kompromissi, mis räägib maksusüsteemide lihtsustamisest, maksude vähendamisest ja tervishoiusüsteemi ajakoostamisest. et see kiitus ei oleks liiga suur, tahaksin öelda, et ECR-i fraktsiooni seisukohalt on veel varusid, mida kasutada äh, täiustamiseks, nagu ma oma muudatusettepanekut ütlesin. Äh, see äh, raport, mis on osa Euroopa järelevalvemehhanismist, ei ole õige koht, et teha niimoodi jõulueelseid eh, soove. Euroopa eh, rahaliidu eh, lõpuleviimine ja eelarve koordineerimine on veel pooleli, me peame nüüd tugevdama Euroopa Liidu konkurentsivõimet, ma tahan avaldada oma vastuseisu sellele äh, kus püütakse Euroopa Liidul teha oma eelarveline võimekus oma eelarvega e, selleks, et muuta Euroopa Liidu riikide majandust. Äh, ja ma loodan, et selles osas e, edaspidistes raportites e, on edasiminekut. suur tänu. kes tahab sõna võtta, saab ja nüüd Philip Lamberts, palun. aga teda ei ole kohal, seega Sven, sina kõigepealt tahan öelda, et ma olen üllatunud ja ma vabandan Philippi ees, sest ta on Ateenas Troika delegatsiooni koosseisus ja ma olen üllatunud, et ma pean tema taotlusel äh, ICR-ist, ICR-ist äh, tooma raamatu Iljushini äh, see on pommilennuk, mida kasutati Saksamaa pommitamiseks külma sõja ajal Ähm, man-, mind üllatas, et ma pean seda raamatut Philippiga arutama niipea, kui ta tagasi tuleb. lisaks sellele, et ma tahan öelda, et tal on hea meel heade suhete ja hea töömeetodi üle kõikide variraportööridega, eriti raportööride Bakeriga, äh, saavutatud kompromissid on vastuvõetavad meie seisukohti arvestades, me toetame neid ja äh, need annavad positiivse sisendi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa poolaasta raamistikku me hindame kõrgelt suurt keskendumist Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärkidele ja ka vajadusele äh, äh, korrigeerida üleliigset makromajanduslikku tasakaalustamatust, üleliigset võlakoormust ja tegeleda ka jooksevkonto ülejääkidega. Äh, me oleme samuti rahul nende oluliste sõnumitega mis sisalduvad nendes kompromissettepanekutes, nagu näiteks tugev rõhuasetus vajadusele säilitada ühenduse meetod ja äh, taotlused, mis on adresseeritud komisjonile, et äh, läbi viia äh, ekspost hindamine oma osalusele Troika tegevuses. ja ma tahan rõhutada, et Euroopa Rahaliidu äh, ja pangandusliidu lõpuleviimine ja täiendavad sammud, mis selleks on vaja teha, äh, kujutavad endast loomulikult olulist ettevõtmist Euroopa poolaasta raames. seega ma ei näe äh, neid vastuolusid, mida kolleeg Epping tõstatas. mulle öeldi, et Anipandi maate jõuab siia kümne minuti pärast Äh, selleks et tal see võimalus oleks me peaksime jätkama nüüd kümme minutit sõnavõttudega kuna variraportööre enam ei ole nimekirjas siis mul on hea meel et ivo strejek äh, andis märku et ta aitab mul selle kümneminutilise pausi täita tere hommikust proua esimees äh, lühike selgitus minu poolt ma ei suuda uskuda et Tšehhi inglisekeelne raamat Illusionist muutub osaks Euroopa poolaasta arutelust. teisalt aga olen sunnitud möönma, et isikuna, kelle üks osa elus toimus teispool raudset eesriiet, olen sunnitud ütlema, et Illusioniga, Illusioni pommilinnakuga kunagi ei pommitatud Saksamaad, esiteks teiseks äh, äh, ma tahan kaasa minna selle huumoriga, äh, mis täna saalis valitseb, et Iljushini teemal. seetõttu äh, mind alati üllatab, et Philip Lamberts on selline pistrik roheliste seas, kes uurib sõja ajalugu ja sõjalennukite ajalugu kõige üllatavamad asjad äh, juhtuvad. sest ma külastasin ühel päeval oma valimisringkonda ja avastasin ühe talu aidaga, mis oli täis unikaalseid esimese maailmasõja aegseid tanke, Briti tanke, see oli üsna huvitav äh, leid. ja ühe tangi, ühe tanki äh, valmistajaks oli Renault, see oli väike, mõned tankid olid suured, need olid Saksamaal valmistatud ja need on olulised äh, sõja ajaloo äh, mälestusmärgid. me peame rääkima, äh, kuni Anni tuleb ja Esimese maailmasõja ajalugu ja sõjatankide teema ei ole päris õige teema ja seetõttu mina olen esitanud ka mõningad muudatusettepanekud ja püüan need aeglaselt ette kanda. nagu kõik teisedki, ma igati toetan selle määruse üldist eesmärki, mille äh, eesmärk on tagada statistiliste andmete kvaliteet mida kasutatakse makromajandusliku tasakaalustamise menetluse eesmärgil ja ma toetan seda mida tegi raportöör kes ütles et tuleb äh, koostada ka vastastikuse mõistmise memorandum äh, euroopa keskpangaga ja pidada dialoogi selleks et õigeaegselt kaasata sellesse protsessi europarlamenti ja riiklikke parlamente nagu teiste muudatusettepanekud püüavad ka minu muudatusettepanekud tugevdada parlamendi rolli selles menetluses ja minu muudatusettepanek ütleb et komisjoni dialoogikülastused aruanded millele viidatakse artiklis tuleb edastada ka parlamendile ja minu muudatusettepanek pakub parlamendile võimaluse nendele liikmesriikidele kes on sattunud uurimise alla seoses andmetega võimaluse osaleda äh, arvamuste vahetuses asjaomaste Euroopa Parlamendi komisjonidega. teine aspekt, millele ma viitan artiklis nelikümmend viis, on see, et see menetlus peaks toetuma ja lähtuma äh, juba kehtestatud kvaliteedijuhtimise menetlusel ja arvestama heade tavadega. seda tuleks ka ühtlustada, et vältida, et kvaliteedijuhtimise äh, meetmete dubleerimist ja lõpuks on juba saada äh, muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, mille eesmärk on tagada, et artikli sada kakskümmend seitse lõige neli aluslepingus on see, millest äh, lähtutakse ja et Euroopa Keskpangaga konsulteeritakse, kui võetakse vastu delegeeritud õigusakte, mis kuuluvad ECB, EKP pädevusse mulle tundus, et see on vajalik muudatusettepanek ja selle meenutuse ma palusin sisse viia. mul on hea meel, et Anja on jõudnud kohale ja Anni saab sõna. sinu sõnavõtt, palun. Uh, suur tänu, Sharon. palun väga vabandust hilinemise pärast, ma olin liiklusummikus. Pole hullu, meil oli väga huvitav arutelu kõigepealt ka mina sooviksin tänada Philippi raporti eest ja väga konstruktiivse koostöö eest. tõesti, kogu läbirääkimiste peri-, perioodi jooksul, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raporti koostamisel oli väga tõhus koostöö. peaksin ka ütlema, et raport on väga tasakaalustatud, kus on kajastatud Europarlamendi seisukohad selles väga kriitilises küsimuses. meil on ju valimised tulemas. sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni jaoks oli kaks teemat võrdselt olulised ja ma arvan, et me saime nende teemade käsitlemisega väga edukalt hakkama. kõigepealt majanduspoliitika ja teine demokraatliku legitiimsuse teema mis puudutab majanduspoliitikat, siis ma arvan, et me saime parlamendina väga selgelt välja öelda, et ma-, eelarve konsolideerimine peab kajastuma ka komisjoni soovitustes, sealhulgas ka muudatusprogramm kõik suunised vastavalt Europarlamenti resolutsioonidele, et saavutada makromajanduslik tasakaal, mitte ainult, et vähendada defitsiiti, vaid et tegeleda ka jooksevkonda ülejääkidega. Euroopa prioriteedid, eesmärgid ka kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, ka nendega tuleb arvestada, me ei pea ainult rääkima kulude vähendamisest, aga ka need sihtmärgid, mis puudutavad struktuurireforme, investeeringute edendamist ja tõhustamist samuti maksudest kõrvalehiilimine, sellega tuleb tegeleda, me oleme vastu võtnud ka vastavad resolutsioonid paar kuud tagasi. nii et ka seda on raportis käsitletud ja see on väga oluline. ja väga tugevalt viitame sellele, et on vaja reforme innovatsiooni, hariduse, teaduse valdkonnas ühisturul. ja tuleb soodustada väike- ja keskmiste ettevõtete rahastamist. ma arvan, et me oleme saavutanud selle, et äh, majanduse juhtimises peab olema demokraatlik paindlik äh, ja läbipaistev süsteem, otsused peavad olema langetatud läbipaistvalt, Euroopa Parlamenti tuleb kaasata ja on väga tugev viide ka sellele, et troika meetod, niinimetatud troika meetod ja need äh, kohanemisprogrammid tuleb asendada Euroopa seadusandliku struktuuriga ja süsteem peab olema ja aruandlus peab olema läbipaistev. nii et ma arvan, et raport on väga hästi tasakaalustatud. soovin tänada Philip de Bakkerit väga konstruktiivse koostöö eest ja ka kõiki teisi variraportööre. aitäh, Sharon! suur tänu! ja ma näen, Toomas soovib sõna võtta. suur tänu! ka mina soovisin võtta sõna Vene tankide teemal, millest Philipp de Backer on, millega tema kursis on. kahjuks ta täna siin ei ole. tema tegi ettepanek, muudatusettepaneku number kolmteist mis puudutab seda, et kuna valimiste periood on tulemas, siis äh, raport ei sisalda vaja, vajalikke tegevussuuniseid ja püüdlusi. ma arvan, et äh, variraportöörid on teinud väga head tööd, aga kui me saame prioriteedid paika pandud Euroopa Rahaliidu jaoks, mis oli kõikides komisjonides väga oluline teema, siis ma arvan, et liikmesriigid peavad tagama selle, et äh, on ikkagi kasutusele võetud vastavad eelarvemeetmed ja tõeliselt äh, struktuurireformid viiakse läbi. Euroopa Investeerimispank ja kõik teised institutsioonid on olemas, tegutsevad ja ma arvan, et vajalike kompromisside abil saame need eesmärgid saavutatud, nii et suunised, mis said paika, on väga head me alustasime, meil olid kõigil väga erinevad seisukohad, aga nüüd oleme suutnud oma seisukohad ühtlustada. ja kui me seda saame oma valijatele näidata valimiskampaania käigus, siis ma arvan, et äh, meil võib päris hästi minna. ja kui me hoiame kõik ühte, siis suudame võidelda ka populistide vastu. Sven soovis ka sõna hästi lühidalt kommenteerin veel Toomast. muudatusettepanek number kolmteist ei räägi küll sellest tööst, mis me koos tegime, see on ikkagi seotud komisjoni majanduskasvu raportiga. jah, tõepoolest, kolleegid on teinud häid muudatusettepanekuid, ma olen sellega nõus, aga muudatusettepanek number kolmteist, sa räägid ikkagi propagandast aga tõepoolest soovin kõigile edu ja soovin edu ka Frankfurdis. jah, tõepoolest valimiste periood läheneb. aga tuleks nüüd tagasi raportööri juurde, Philipp, palun. soovin jällegi tänada variraportööre, sellepärast et äh, ka minevikus oleme näinud, et need arutelud ei ole olnud lihtsad kui vaadata muudatusettepanekuid, siis näete, et alguses olid meil väga erinevad seisukohad, aga lõpuks saavutasime tasakaalu ja saavut-, saime valmis väga tugeva raportiga ja need äh, seisukohad, mis raportis on väljendatud, ma arvan, e-, eriti oluline on eelarve konsolideerimine, struktuurireformid Need on tõesti asjad, millega liikmesriigid peavad arvestama, millega nad peavad hakkama tegelema. kuidas tegeleda tööturuga, pensionireformidega, tervishoiureform, kuidas need läbi viia, et tagada see majanduskasv, mis on vajalik saavutada. soovin tänada variraportööre ja ootan hääletustulemusi. aitäh! me hääletame seda kolmeteistkümnendal jaanuaril, kolmekümnendal jaanuaril, mis on siis täna ja veebruari täiskogule läheb see hääletamiseks. ma tänan kõiki, eriti Philippi ja nüüd läheme edasi. me oleme natukene juba ajast ees, aga tundub, et kõik inimesed on siiski kohale jõudnud. me saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja standardset käibedeklaratsiooni. Ivo Stredžek on arvamuse koostaja raportöör ja me hakkame nüüd läbi vaatama muudatusettepanekuid. aitäh, proua esimees. ma saan edasi minna nüüd äh, rääkimata sõjalennukitest ja teistest sellistest asjadest. räägime millestki positiivsemast. ja töötasin selle raporti, raporti välja koos variraportööridega ja esimene lause siin on tänuks koostöö eest, mis oli väga viljakas variraportööriga ja minu arvates on meil väga hea tulemus siin meie ees kompromissi ja koostöö vaimus. vaim oli näha selles, kuidas me saime kokku leppida ühes kompromissettepanekus ja ühel suulises muudatusettepanekus. ma tahaksin tõesti tänada kõiki variraportööre selle eest. ma leian, et meil on veel piisavalt aega, nii et ma saan natuke kauem sõna võtta enne kui me hääletame seda teemat, tahaksin rõhutada neid olulisi punkte siin raportis. Neid on vähemalt kaks. esimene puudutab teemat, mille kohta komisjon ütles, et selline ettepanek, kui see vastu võetakse ja rakendatakse, võib viia viiekümne miljardi euro kokkuhoiuni. niimoodi oleks võimalik sellist bürokraatiat vähendada ja see oleks võimalik ka ettevõtjaid äh, niimoodi toetada ja ettevõtluskulud on ju tegelikult oluline asi, mille puhul pealt kokku hoida. see on esimene punkt. teine punkt on selline, mis on täielikult kooskõlas äh, kõikide nende inimeste arvamusega, kes siin istuvad. tegemist on ettepanekuga, mis võib aidata lihtsustada piiriülest ettevõtlust. ja selle abil on võimalik ka suurunda, suurendada majanduskoostööd. kõik need, kellel on olnud midagi pistmist käibemaksuga piiriüleste teenuste osutamises või äh, ettevõtluses, mis toimub piiriüleselt, teavad, et igasugune lihtsustamine on äärmiselt tele, teretulnud. tänan koostöö eest, aitäh! Right uh,, now for aitäh, Rahvapartei nimel Sari Essaia, palun! aitäh, proua esimees, ma tahaksin tänada raportööri, ta on teinud väga head tööd äh, selle teemaga ja nagu ta ütles, siis jah, tõesti selle kogu teema eesmärgiks on vähendada äh, ettevõtete koormust ja parandada siseturu toimimist. sest me üritame panna paika käibedeklaratsiooni standardid ja need peaksid olema võimalikult äh, sarnased ma olen nõus hääletusnimekirjaga, välja arvatud üks muudatusettepanek, see on viimane, see on minu enda muudatusettepanek, see on number kümme ra-, raportöör on selle pannud osade kaupa hääletamisele, on pannud miinusosadele. minu eesmärgiks, tahaksin selgitada, ei ole muuta käibemaksumäära samasuguseks, võib-olla raportöör natukene pelgas seda, aga ma tahaksin tagada, et need teabenõuded oleksid eh, võimalikult ühesugused, standardsed. see oleks väga hea ettevõtetega, neil oleks palju lihtsam, kui nad teaksid, et igas liikmesriigis on teabenõue täpselt seesama ja tähendab ühte sedasama asja ja seda ma tahtsingi oma muudatusettepanekuga saavutada. kui see on põhjenduspunkt, siis ega siis tegelikult nii halb ei olegi, aga ma olen tänulik hea koostöö eest. meil on veel tööd teha tulevikus selleks, et käibemaksunõuded ja teabenõuded oleksid võimalikult selged ja ühtlustatud. et need oleksid kõikidele ettevõtjatele võimalikult mõistetavad, aitäh. aitäh. ma ei näe sotsiaaldemokraatide variraportööri, kas teil on kõneleja sotsiaaldemokraadid? vist ei ole. Anni, kas sa võtad sõna? käibemaksu osas? ei, ei võta. Aldest ei ole ka keegi sõna soovinud, Nils ei ole siin, Sven on haihtunud. ta asendas siin Philippi me ei pea ju hakkama jälle tankidest ja sõjalennukitest tegelikult ju rääkima hakkama nüüd. Ivo kas sa soovid uuesti sõna võtta? vabandust. proua Essaia. jah, teil oli täiesti õigus. minu tavapärane mure ongi see, et ma tahaksin vältida igasuguste saksumäärade harmoneerimist see oli ka põhjus, miks ma palusin siin osade kaupa hääletamist ja aitäh selgituse eest. ma, ma usun, et see on väga hea selgitus, aga ähm, see on võimalus, kuidas meil on võimalik oma seisukohti üksteisele selgitada. ma tänan teid. ja võib-olla meil on nüüd aega võtta üks väike tassike kohvi. jah, hääletamine algab üheksa viiskümmend, praegu on üheksa nelikümmend. seega on meil praegu kümneminutiline paus. võib-olla ei ole, on veel võimalik midagi muudatusettepanekutega kokku leppida või läbi rääkida, selline võimalus on alati olemas. ja me läheme edasi hääletamisega üheksa viiskümmend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

okei okay.. Äh, palun istuge oma kohtadele. Right, suur tänu. meil oli viimasel hetkel üks hädaolukord, ma tulen selle juurde hetke pärast tagasi. kõigepealt mul on juhataja teadaanded äh, ja see on äh, info äh, kolmepoolsete läbirääkimiste kohta ja äh, äh, ähm, avalikustamise dokumentide eh, PRIPS kohta avakoosolek toimus eile, kahekümne üheksandal jaanuaril. me arutasime reguleerimisala selle dokumendi ülesehitust, lisa ja Euroopa Keskpanga ähm, järelevalve rolli ning pädevate asutuste rolli. Eh, eh, ja äh, on juba möödunud palju aega, kui nõukogus võeti vastu üldine lähenemine ja nüüd nad taotlevad mandaati muudatuste esitamiseks järgmise kolmepoolse kohtumise ajal, mis peaks olema veebruaris. veel üks teadaanne. meil on üks väike mm, korrigendum eh, MIFID-i direktiivile eh, mis on välja jagatud majanduskomisjoni liikmetele kahekümne viiendal jaanuaril vabandust kahekümne üheksandal jaanuaril korrigendumi eesmärk on parandada viidet artiklis kümme A. kas tegemist on MIFID üks või MIFID kahega, MIFID ühega? Äh, vastavalt äh, kodukorra reegliga sada kakskümmend kuus, äh, kui komisjon ei esita omapoolseid vastuväiteid, korrigendum esitatakse parlamendile ja teatatakse, et veebruari esimesel täiskogu Strasbourgil ja kui äh, poliitilised fraktsioonid ei esita vastupidist taotlust või nelikümmend liiget, siis pannakse korrigendum hääletusele. selle sõnastus on äh, esitatud ja muudetakse lõigete järjekorda äh, kümme B neljas ka viiteid. seega see ei kujuta endast poliitilist muutust või midagi taolist samuti pean teatama, et kolmas kolmepoolne kohtumine SRM-i teemal toimus eile me arutasime Euroopa Kohtu otsust äh, lühikeseks müütmise teemal ja rääkisime sellest, et on vaja juriidiliselt sekkuda valitsustevaheliste lepingusse, nõukogu koosseisu, äh, liikmete nimetamist nõukogusse, selle aruandluskohustust, prioriteetseid nõudeid ja mandaati äh, tehnilisteks töödeks. järgmine kolmepoolne kohtumine toimub kolmapäeval Strasbourgis väikest edu on saavutatud, kuid meil seisab ees veel väga pikk tee. mul paluti ka muuta järjekorda hääletusel ja esimesena paneme hääletusele käibemaksu deklaratsiooni. seega me hääletame kõigepealt kuuendat päevakorrapunkti, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja standardse käibedeklaratsioon. teeme proovihääletuse, kas teil on kaardid kaasas, mul on oma kaart kaasas, eelmisel korral ma unustasin sellega, aga proovihääletus. veel kolm nuppu tuleb vajutada, selleks et kõik oleksid süsteemis. kolmkümmend üheksa, kolmkümmend seitse vajutatud nelikümmend vajutatud, nüüd on tulemus hea ja kolmkümmend üks on rahul ehk poolt. see on Ivo Strejčeki raport. kas äh, kõik jälgivad muudatusettepanek neli? neli ja viis koos, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudetud teksti hääletus, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? minu hääl palun lisada, veel üks nupp tuleks vajutada. hääletus lõppes. kolmkümmend üheksa poolt, kolmkümmend kaheksa poolt, keegi ei ole vastu, üks erapooletu. hääletame seadusandliku resolutsiooni, hääletus algab hääletus lõppes ja tulemus on sama. hääletas kolmkümmend üheksa, kolmkümmend kaheksa poolt, üks erapooletu, suur tänu. Okay. Right, I've got a... Please, I need you to... ma palun teie tähelepanu meil on väike pädevuste konflikt komisjonide vahel tekkinud selles küsimuses. ma mõtlesin pikalt, äh, milline, äh, kuidas meie ja tööhõivekomisjon peaksid selle lahendama ja lõppkokkuvõttes me leppisime kokku, et saab olema kaks raportit. meil alati tekib probleeme, kui me peame teise komisjoni varvastele astuma mulle alles hiljuti teatati, et tööhõivekomisjoni esimees tegelikult juba õigeaegselt teavitas meid sellest kaks päeva tagasi, et on tekkinud kaks probleemi kõigepealt muudatusettepanek üheksateist A kuulub tööhõivekomisjoni pädevusse ja ma äh, arvan ka niiviisi. ma võin küll selle välistada, kuid ma arvan, et sotsiaaldemokraadid on valmis muudatusettepaneku üheksateist A tagasi võtma, aga ei ole vabandust, see oli lõige üheksateist A äh, ja muudatusettepanek sada kaheksateist. Äh, kas te olete nii lahked ja võtate selle tagasi või ma kuulutan selle vastuvõetamatuks? kuni te mõtlete selle, meil oli probleeme ka kompromissiga F, äh, kus räägitakse asjadest, mis kuuluvad tööhõivekomisjoni, kuid ma tahan täiskogul jääda kindlaks selles küsimuses ja seetõttu kompromiss S siis teen ettepaneku muuta sõnastust ja ma olen selle kuhugi kirja ka pannud. mul oli parem sõnastus selle kohta. esimees äh, ma palun hetke oodata ma püüan äh, üles leida alles äh, äsja kirja pandud muudatusettepaneku ja see on nüüd kuhugi kadunud sel ajal kui ma juhataja teadaanded ette lugesin right no it's there okay um, Annie yes Annie palun Sharon kuna me alles viis minutit tagasi teada saime et tööhõivekomisjon on sellise taotluse esitanud ja meil ei ole olnud aega sellega korralikult tegeleda. meie ettepanek on hääletada muudatusettepanekut sada kaheksateist ja siis kaaluda, kas see tagasi võtta enne hääletust täiskogul või mitte. ja kui me räägime kompromiss S-i võimalikest muudatustest et lisada viida makromajanduslikule mõjule äh, tööjõuturu reformimisel, äh, see on vastuvõetav, aga ma siiski leian, et me peaksime seda kaheksateistkümnendat hääletama ja seejärel mõtlema, kas hiljem enne täiskogul hääletust see tagasi võtta või mitte. Äh, see ei ole minu soov. mina Äh, välistan artikli, äh, vabandust, muudatus sada kaheksateist ja me ei hääleta seda sellisel juhul. kompromiss, mis S, äh, me kas välistame selle või muudame alg-, algust, kus pöördutakse liikmesriikide poole üleskutsega moderniseerida oma tööjõuturud ja ma lisasin, et see rõhutab makromajanduslikke eelistusi, kui liikmesriigid äh, kaasajastavad oma tööjõuturud ja me kutsume üles ka komisjoni sellele. Philip, lühidalt äh, esinejas, kui me räägime kompromissettepanekust, meil toimus väga pikk arutelu selle üle ja on oluline, et ka raportis rõhutatakse äh, struktuurireforme, tööjõuturureform on samuti tähtis. ma nõustun selle lisandusega, kui teised raportöörid ka nõustuvad vot mulle tundub, et see töökord on kummaline, me oleme nädalaid seda küsimust arutanud. Äh, meid teatati, et äh, tööhõivekomisjon äh, teavitas ka meid kaks-kolm päeva tagasi, et mõningad muudatusettepanekud ei kuulu meie pädevusse, mind kui raportööri sellest ei teavitatud. teiseks, me peame analüüsima põhjalikult, mis toimub tööhõivekomisjonis mina pidin eh, tegema koostööd härra Gutierrega, eh, et mõlemad raportid oleksid tasakaalustatud ja omavahel sidusad. see oli väga raske ülesanne, sest tekkisid jällegi pädevuse konflikti küsimused, seega ma kutsun teid üles eh, kui esimest enne täiskogul hääletust põhjalikult üle vaadata mõlemad raportid, veendumaks, et nad kuuluvad meie pädevusse, et nad jäävad juhtkomisjoni pädevusse, kui me räägime Euroopa poolaastast ja majandusraamistikust Äh, muidugi tööhõive küsimused on olulised kuid samas me peaksime põhjalikult üle vaatama ka mis kuulub tööhõivekomisjoni raportisse sest ma usun et kõik on nõus nende üldiste avaldustega sel teemal ka tööhõivekomisjon mm, kuid mulle tundub et see töökorraldus on olnud kummaline ja ma kutsun teid tõesti üles põhjalikult tutvuma ka tööhõivekomisjoni komisjoniga äh, esimees jah just nimelt, et ma tahan, et meie jääksime kindlaks oma seisukohtadele ja vajadusel esitame selle ka esimeste konverentsile, sest meie käitume teinekord paremini kui see teine komisjon. ma vabandan, et see tuli päevavalgele alles hiljuti. mõnikord on raske sellega leppida ja esimehena on teinekord väga raske sammu pidada tööga teistes komisjonides. ma vabandan, Annie aga ma usun, et minul on volitused otsustada edasiste äh, läbirääkimiste üle ja kui ma ütlen, et sada kaheksateist jääb välja ja siis ma pöördun ka Pervanši poole sellise ettepanekuga, sest nemad on ka esitanud muudatusettepanekuga ja seetõttu mina oma volituste piirides jätan välja saja kaheksateistkümne muudatusettepaneku, me muudame kompromiss S-i, et rõhutada ka makromajanduslikku mõju tähtsust, kui kõik on nõus ja kui on veel täiendavaid muudatusi, mis on vajalikud sõnastuse parandamiseks teeme seda täiskogul ja kui tööhõivekomisjon ei näita üles vastastikust toetust, sest tegemist on ju ähm, väikeste muudatustega, siis ma võin selle kõrgemale tasemele viia. Äh, see on minu silmis ainuke võimalus edasi minna, kui me hääletame neid, siis nad ütlesid, et äh, me nagu andsime järele ja ma kardan, et esimeste konverents ei ole valmis äh, neid küsimusi arutama ega otsustama ja nüüd asume hääletama. muudatus kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime üle, sest siin saalis on väga raske jälgida. kontrollime hääletust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 veel kord ja minu vastuhääl lisada, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, kaheksakümmend kaheksa kaheksakümmend seitse kuulus kompromissi alla. kaheksakümmend kaheksa. hääletame veel kord, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, äh, esialgne tekst seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu. segaduses olen, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut sada üksteist, sada üksteist. veel üks vastuhääl lisada minu poolt ja tulemus on kakskümmend kahekümnele, see ka tagasi lükatud. esialgne tekst, lõige kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, era-, tagasi lükatud. kompromiss S, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist jätame välja, see oleks niikuinii äh, ära langenud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, mida ECR teeb ja seetõttu kontrollime, palun. igal juhul kontrollime üle elektrooniliselt. me kontrollime muudatusettepanekut sada kakskümmend kaks ka minu vastu hääl palun lisada, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli järgmisena, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt ja minu poolt hääl palun lisada. hääletus lõppes. kakskümmend üks üheksateistkümnele vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksik V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks kõigepealt suulise muudatusettepanekuga rohelistelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud koos suulise muudatusettepanekuga. järgmisena kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks A-d poolt vastu, erapooletud ka vastu võetud, AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jõuame arvamuste juurde. lõige üks, eelarvekomisjonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve kuus poolt, vastu, erapooletud, sest inimesed hääletavad erinevalt, teeme uuesti kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud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 tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu. kontrollime kümnendat elektrooniliselt ja üks vastas, vastuhääl palun lisada. vastu võetud, ei, kuna minul on vastuhääl, seega on tagasi lükatud. üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, elektrooniline hääletus, hääletame teksti muudetud kujul ja lisage minu poolthäält sellele, palun. endiselt kannatan kadunud kaarti pärast kolmkümmend kuus poolt, viis vastu, erapooletuid ei ole õnnitlused Philippile. ja ma vabandan selle pädevuste konflikti pärast ja äh, ma palun sinu abi ka selle teise raporti läbivaatamisel. nüüd läheme edasi äh, selle asja juurde, mida me oleme juba kord hääletanud, nimelt päevakorrapunkt number seitse finantsteenused käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide ühtsuse parandamine, see on komisjoni raport. We... nii et kõigepealt muudatusettepanek number üks, suuline muudatusettepanek, vabandust. lõige üks kuni kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks poolt, suuline muudatus vastu, erapooletud vastu võetud. lõige viis kuni kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus number kaks, muudat-, suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kümme, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist, kolmteist, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, suuline muudatusettepanek. üks moment kõigepealt võtame esimese ja teine on lisatud, nad ei ole omavahel konfliktis, kõigepealt esimene suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd teine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme edasi, muudatusettepanek number viis, see on ka suuline muudatusettepanek, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi lõige kuusteist ja seitseteist, jälle suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt kogu teksti osas üks veel hääletus lõppenud kolmkümmend seitse poolt, keegi ei ole vastu, üks erapooletu. suur tänu kõigile, see oli nüüd komisjoni raport, see ei lähe täiskogule. see on lihtsalt teile kõigile infoks ja järgmine komisjoni koosolek. nüüd läheme edasi päevakorrapunkti juurde number kaheksa okay, one... meil on üks päevakorrapunkt veel jäänud. kas te saaksite vaikselt ära minna, kui te ära lähete? Thank you. Okay, so... nii, läheme edasi. päevakorrapunkt number kaheksa, makromajandusliku tasakaalus menetluse jaoks vajalik statistika ja muudatusettepanekute läbivaatamine. raportöör on Terki Ann Epping, palun aitäh, äh, proua esimees, nagu juba ütlesin, meie esimese arvamuste vahetuse käigus, siis ma äh, selle määruse eesmärke toetan täielikult selleks, et parandada statistika kvaliteeti MTM-i tulemustabeli jaoks. on väga hea, et me majandusjuhtimist toetaksime, tugevdaksime Euroopa Liidus, niimoodi, seda me saame teha, kui MTM äh, statistika kvaliteeti saab taas äh, parandada. variraportöörid on minuga nõus, et määrus peaks olema rohkem kooskõlas praeguse õigusandlusega ja menetlustega ja see peaks sobida nagu, sobima sinna süsteemi nagu üks väike puuduolev pusletükk. kui statistika peab olema paralleelne kõikide nende menetlustega, mis meil on olemas kõikide MTM-ide puhul. ma tahaksin tänada variraportööre väga viljaka koostöö eest teisipäeval oli meil väga hea koosolek ja me jõudsime kokkuleppeni peaaegu enamustes määruse osades. kompromissid, milleni me jõudsime, on järgnevad. ennekõike me selgitasime seda, kuidas MTE andmeid edastatakse näiteks äh, see päev, mil Eurostat äh, võtab äh, siis vastu need andmed, mida on vajalik MTM-i tulemustabelit koostada. teiseks avaldamise kuupäev MTM-i tulemustabeli mõõdikute osas ja ka ülejäänud maailm saaks teada, milline see statistika on ja tegemist on läbipaistvusnõudega. teiseks mis puudutab nõndanimetatud kontrollkäike või külastusi dialoogi pidamiseks, siis meie ettepanek oligi eh, nimetada see eh, termin ümber eh, külastusdialoogi pidamiseks alguses oli see uurimiskülastus, aga nüüd on see külastusdialoogi pidamiseks me tahaksime tagada, et tegemist on regulaarse kvaliteedikont-, kontrolliga. tegemist ei ole öö, sanktsioonide paikapanemisega, sanktsioonid peavad toimuma ainult siis, kui komisjon on läbi viinud uurimuse, kui tegemist on olnud tahtliku tõsise hooletusest tingitud valeandmete esitamiseks. on väga oluline, et me teeksime vahe sisse dialoogid, missioonid ühelt poolt ning samuti need komisjoni uuringud teiselt poolt ja see vahe peab olema täiesti selge. ning lõpetuseks rakendus õigusakendid on äh, asendatud delegeeritud õigusaktidega, komisjoni ettepanek oli siis rakendusaktid Van Gogh tegi sellise ettepaneku, seda toetas ka Regionaalarengu Komisjon oma arvamuse kaudu. ning neljanduseks, sanktsioonide puhul oli põhiküsimuseks siin määruses, tegemist oli väga vastuolulise teemaga, mis puudutab MTM-i asjakohaste andmetega manipuleerimist, me jõudsime kaheosalise lähenemiseni. nimelt ähm, intressid kandev tagatis kolm, kolm, kolm äh, aluslepingust on piisav õiguslik alus selleks, et me liikmesriikidele sanktsioone kehtestada. ma tegin vastava ettepaneku juba eelnevalt, et panna siia põhjenduspunkt, äh, millega komisjonile esitatakse taotlus, et äh, pannakse paika ka lisaartikkel õiguslikuks aluseks ja ma loodan, et komisjon ka sellele palvele vastab Äh, näiteks äh, sada kakskümmend üks lõige kuus aluslepingust, äh, mille abil on võimalik seda asja reguleerida. ma tahaksin kompromissi vaimus öelda, et ma olen sanktsioonide piirangud maha võtnud siin ainult euroala riikidele, see oli minu raporti ettepaneku üks kompromiss, millega, mida ma olin valmis vastu võtma. raamistik, kuidas MTM-i tulemustabelid ja statistikad oleksid paralleelsemad kogu menetlusega. see oli ka teiste variraportööride soov, et sanktsioonid jääksid äh, sisse kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. me olime äh, nõus ka selles, et määrus peab olemasoleva õigusandlusega olema kooskõlas ja peab käima kaasa ka Euroopa statistikasüsteemiga. me ei, Van Goghi ettepanek äh, oli siis panna siia sisse Euroopa statistika. me olime nõus ka selles, et Euroopa Parlament peaks olema kaasatud kogu äh, protsessi, meie komisjon peaks saama võimaluse kutsuda äh, riiklike statistikainstituutide äh, juhte kuulamistele regulaarselt, samuti peaks komisjon andma aru parlamendile määruse rakendamise kohta ja lõpetuseks ma tahaksin tänada kõiki kolleege, Äh, väga hea koostöö eest, mis oli ka viljaku, viljakas ja mis, mille abil me jõudsime kompromissile. aitäh! Herbert Dorfmann Rahvapartei poolt, palun. aitäh, proua esimees. ma teen väga lühidalt ennekõike ma tahaksin tänada härra Eppingut väga konstruktiivse töö eest. meil oli väga sarnased muudatusettepanekud läbirääkimiste käigus variraportööride koosolekul, mis leidis aset sel nädalal. sel koosolekul me jõudsime kompromissideni, seega ma ei tahaks hakata praegu läbi vaatama kõiki neid erinevaid punkte, mida, millele raportöör siin osutas. meie omalt poolt tahaksime tagada seda, et me ei hakkaks siin välja mõtlema uusi suuniseid, vaid kasutaksime seda, mis on juba parlamendis vastu võetud. me ei tahaks võtta vastu midagi muud, mingit uut menetlust, mis satuks sellega vastuollu, seetõttu on meil selline kaheastmeline menetlus sanktsioonide rakendamise puhul. ning see sobitub just sellega, mida me oleme kuuspaki puhul juba otsustanud. samuti olin ma selle poolt et võtta kasutusele karistused kõikidele liikmesriikidele Euroopa, Euroopa Liidus, kaasa arvatud need liikmesriigid, kes ei kuulu euroalasse. ma tahaksin sellega ka lõpetada, me toetame neid kompromisse, milleni on jõutud. aitäh, sotsiaaldemokraadid, Anni Podimata, palun. aitäh, Sharon tahaksin tänada ka Dirki Liami poolt, ta vabandab, et ta ei saa siin praegu olla, ehkki arutelu on äärmiselt oluline, nagu te teate, on ta praegu Ateenas delegatsiooniga ECONi uurimise äh, käigus vaadata, kuidas Troika meetmed on, äh, kas need on olnud tõhusad või mitte. mis puudutab nüüd seda raportit siis äh, meil oli variraportööride koosolek eelmisel neljapäeval ja see oli väga hea äh, koosolek, härra Liam toetab neid kompromissi ja ta tahaks minna edasi kompromissi vaimus, äh, millega on juba raportöör algust teinud teema algusest alates. üks teema oli selline, mida ta sel nädalal põhjalikumalt arutati, see on siis missioonid liikmesriikidesse. ta toetab kompromissi, milleni variraportöörid jõudsid antud teemal Liam aga tahaks tõstatada ühe küsimuse, mis on endiselt lahtine, nimelt sanktsioonide küsimus. Terk juba mainis seda oma sissejuhatuses juhul kui tegemist on statistika ja andmetega manipuleerimisega. paneme paika põhimõtted sellise sanktsioonide menetluse siin määruses. sellisel puhul Liam tahab äh, meelde tuletada, et selline otsus tuldi välja juba raammääruses Euroopa statistika puhul, mille puhul, millel te, puhul tema oligi raportööriks panna paika need trahvid, äh, mis äh, kehtiksid kõikide, kõikide statistikate puhul, oli juba, selline otsus oli juba vastu võetud ja see, seda arutati ka trialoogide raamis. ja leiti, et äh, nõukogus, et seda teemat äh, vaadatakse läbi sektoriaalse õigustiku abil, ähm, alustades siis äh, MTM-i statistikaga, mida me just täna arutamegi tegemist on üliolulise teemaga, nimelt sellega, et parlamendi eh, seisukoht oleks kajastatud ka lõppraportis. Liem leiab, et õigusliku aluse küsimus lahendatakse siis, kui nõukogus jõutakse antud teemal poliitilise tulemuseni ja kokkuleppeni ja siis võtame parlamendis vastava käsitluse omaks sanktsioonide puhul on Rahvapartei ettepanek kaheetapiline lähenemine, mis on kooskõlas samasuguse lähenemisega Sixpacki puhul. aga mm, Liam lõpetuseks teeb ettepaneku panna määruses paika sellised sääted, äh, millega ei anta delegeeritud äh, pädevusi, volitusi äh, komisjonile Euroopa Parlament ei tohiks loobuda oma eelisõigusest, äh, mida ta saaks kasutada ja ta kutsub üles ECONi komisjoni liikmeid ähm, äh, vaatama tema muudatusettepanekuid kuuskümmend viis, seitsekümmend ja seitsekümmend seitse kuni, kuni kaheksa ja kaheksakümmend üks. aitäh, Sven, palun jah, aitäh, ma pean kõigepealt Philippi ees vabandama, Philippi poolt äh, vabandama, kes on praegu äh, Troika äh, ka külastusel Ateenas, ta tänab raportööri väga konstruktiivse ja väga kaasava lähenemise eest, mis on siiamaani välja näidatud. teinekord EKP liikmed teavad, kuidas selline koostöö Euroopa Liidu tasandil toimib. me saame kõiki kompromisse sellisel kujul ka toetada, aga meil on üks väga oluline reservatsioon. me leiame, et on äärmiselt oluline, oluline, et meil oleks õiguslik selgus selles osas, milline on äh, sanktsioonide ähm, äh, süsteem vastavalt artiklile üheksa ja kuidas see on kooskõlas proportsionaalsuse äh, mõistega ja samuti teiste õiguslike piirangutega, mis on aluslepingutes. määrus Äh, määruses kolm kolm kahe, äh, artikkel kolm kolm kaheksa aluslepingus on selline, mille puhul Euroopa Kohtul on võimalik kasutada sanktsioone juhul, kui liikmesriigid ei ole määruse sätetega kooskõlas, eriti just selles osas, milline on kohustus vältida äh, tahtlikku statistika esitamist, mis on seotud makromajandusliku tasakaalustamise menetluse mõõdikutega säte, mis on olemas X, äh, kuuspakis, mis puudutab rikkumisi üleliigse äh, tasakaalustamatuse puhul. sellisel juhul on võimalik äh, vastavalt artiklile kakssada viiskümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust pöörduda kohtu poole. see on vastuolus ka õigus, õigusliku alusega, mis on piiriülene, mis paneb paika seda, et ainult euroala liikmed peavad vastust andma üleliigse makromajandusliku tasakaalu, tasakaalustamatuse puhul. see on osa kuuspakist ja samuti on kooskõlas artikliga sada kolmkümmend kuus ja sada kakskümmend üks kuus äh, aluslepingust. see annab võimaluse võtta vastu edasisi meetmeid, äh, tõhustamaks koostööd äh, eelarvedistsipliini puhul vastavalt artiklile sada kolmkümmend kuus. mõlematel puhkudel, nii nagu me juba mainisime, on sanktsioonide õiguslik alus praegu vastuoluline. no nagu meie mõistame seda niimoodi, et Euroopa Kohus võib määrata rahalisi trahve liikmesriikidele, kes ei ole sätetega vastuolus, meie leiame, et administratiivsed äh, rahalised trahvid, mida määrab nõukogu, äh, on proportsionaalsed ja annavad meile piisava õigusliku aluse ja seetõttu me leiame, et meil peab olema ka õigustalituste selge arvamus enne kui me hakkame seda teemat hääletama. samuti me mõistame, et mõned liikmed on reservatsioon, neil on reservatsioonid just täpselt samadel põhjustel. kui sanktsioonide süsteem jääb selliseks, nagu seda praegu on hinnatud ja see on täielikult kooskõlas aluslepinguga, tahaksime me siiski, et süsteem oleks proportsionaalsem, mis paneks paika järk-järgulise süsteemi sanktsioonide rakendamise kohta. ning selle alusel me tervitame sellist kaheetapilist lähenemist, artikkel üheksa alusel, mis on meie muudatusettepaneku aluseks ja samuti Rahvapartei eh, variraportööri härra Dorfmanni kompromisse aga teeme ettepaneku täpsustada edasist eh, üleminekuperioodi kaheetapilisest eh, süsteemist. nimelt panna paika samad meetodid, mis meil on kasutusel ka juba kuus paketi puhul millised äh, on sanktsioonid ja korrigeerimismeetodid juhul, kui liikmesriigid ei ole vastavuses äh, antud sätetega ja ma soovin, et meil oleks arutelu õiguslike aluste üle. aitäh! mul on ka paar muudatusettepanekut, aga ma ei pea neid hakkama äh, hakkama praegu kommenteerima, sest ma olen neid juba varem, nendest juba varem rääkinud. mis puudutab õiguslikku arvamust meil on vähe aega, aga me võiksime saata ECONi õigustalituselt arvamuse enne hääletamist, aga see ei saa olema selline ametlik arvamus, mida siis parlamendis kõige kõrgemal tasandil alla kirjutatakse, selle jaoks on rohkem aega vaja, aga me võime seda teha. meile see meeldiks, ütleb Sven Kiilgold aitäh, ütleb proua esimees, teisi kõnelejaid ei ole, nüüd tagasi Türgile suur tänu, proua esimees. soovin lisada, et kui me oleme kompromissettepaneku osas kokkuleppe saavutanud, siis peame muutma ka põhjenduspunkte vastavalt sellele. mis puudutab määruse õiguslikku alust, siis ma olen nõus, et õiguslik alus võib olla siin liiga kitsas, eriti mis puudutab sanktsioone jah, ma olen selles osas Sveniga nõus ja sooviksin ka, et õiguslik pool oleks selgem. ma arvan, et õigustalituselt tuleks äh, paluda siin panustada. ma olen ka komisjonidelt küsinud seda mitu korda, kas õiguslik alus ei ole mitte liiga kitsas. ma arvan, et äh, artikkel kakskümmend üks lõige kuus osas just nimelt. ja siinkohal on meil vaja õigustalituse arvamust, mis see õiguslik alus peaks täpselt olema, enne kui me hakkame nõukogus äh, läbirääkimisi pidama. ma arvan, et härra Dorfund äh, on seda kommenteerinud proua Van Koki ettepanekuid ka null koma null viis protsenti SKT-st, SKT see on määruses kirjas, ma arvan, et see on äh, maksimumlagi. see ei ole mitte automaatselt null koma null viis protsenti SKT-st, SKT see võib olla palju madalam. vastavalt äh, nendele arvudele, mida tema sooviks seal näha. ka see on seotud äh, õigusliku alusega, ma olen nõus, et see peaks olema palju selgem ja komisjoni õigustalituselt peaks küsima nende arvamust, mis on äh, meie õiguslik staatus. nii et see peaks olema selge, ma arvan, et see lähenemine on õige, see kompromiss, mille me oleme saavutanud. ja peame seda teemat edasi arutama, et enne valimisperioodi oleks parlamendil selles osas selge seisukoht vaatame, kas on veel midagi, ma arvan, et äh, puudutasin kõiki punkte. ja mul on hea meel ka, et sõna missioon on nüüd dialoogi missioon, dialogue missions. see muudatus on tehtud ja kutsun komisjoni üles tegelema just selle õigusliku selgusega. aitäh. ma arvan, et praegu ei olegi kedagi, kes äh, selles osas otseselt sõna võiks võtta, aga kas on loomulikult oma õigustalitusest, küsime veel nõu. härra Palatska, palun. okei okay,, sometimes they don't work, so you have to. mõnikord asi ei toimi, nii et te peate vahetama kohti. tänan, esimees. komisjon tahaks rõhutada et ettepaneku tutvustamisel juunis kontrolliti üle, kas õiguslik alus artikkel kolmsada kolmkümmend kaheksa on piisav karistuste jaoks ja komisjoni seisukoht on endine, et artikkel kolmsada kolmkümmend kaheksa on, on piisav õiguslik alus selle õigusakti jaoks. kui te lubate, kiirküsimus kas komisjoni õigustalitus on ka õigusliku arvamuse esitanud selle kohta, mida te saaksite meiega jagada? kirjalikku dokumenti hetkel ei ole, aga õigusakti esitamisel me konsulteerisime selles küsimuses õigustalitusega, kuna tegemist on kriitilise küsimusega. me kontrollisime selle üle enne, kui ettepanek esitati kui õigustalitusel on selge seisukoht, siis äh, juristid tunneksid suurt lõbu sellest, kui nad selle ka kirjalikult äh, kirja paneksid ja jagaksid meiega, kuid me jääme kindlaks oma taotlusele konsulteerida ka meie oma õigustalitusega, äh, sest te räägite praegu lihtsalt mittekirjalikust seisukohast ma saan aru, et komisjon väitis, et nad kontrollisid kõik üle, aga kui seadusandja tõstatab mingi küsimuse, siis on mõistlik tegutsemine äh, võtta meiega uus ühendust, uuesti ühendust ja ähm, selgitada neid küsimusi, mille me oleme tõstatatud. see, et te ütlesite, et selle õiguslik alus on piisav, meid ei rahulda. me pöördume ka oma talituste poole, te kuulsite ära meie murepunktid ja Äh, kui te saaksite ka täpsustada, miks teie arvates see mure ei ole õigustatud, siis me saaksime ka sellega arvestada. kuid palun võtke teadmiseks meie seisukoht ma sain äsja äh, nõukogu õigustalituse arvamuse ja nõukogu õigustalitus oma järelduses ütleb, et ettepaneku artikkel üheksa, mis võimaldab nõukogul tegutseda, komisjoni tegutseda, ei saa toetuda äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kolmsada kolmkümmend, kolmsada kolmkümmend kaheksa, neil on kahtlusi ka seoses ettepaneku artikliga seitse ja kui te uuesti Äh, meie komisjoni tulete, kas te oleksite äh, valmis kommenteerima ka teise institutsiooni kolleegide arvamust. ja palun võtke teadmiseks, et meie hääletus on kavandatud kaheteistkümnendale veebruarile, seega tegemist on kiireloomulise küsimusega. Äh, Dirk, kas sa oled rahul sellise lahendusega, on sul midagi lisada? nüüd jääb ainult oodata õigustalituste vastuseid ja loodame, et meil õnnestub hääletada kaheteistkümnendal veebruaril ja esitada see raport märtsi täiskogule. sest meil on vaja võib-olla kohandada seda raportit pärast õigustalituse arvamuste äh, saamist ja ma palun ka parlamendi õigustalitusel sellega tegeleda ja äh, palun meile edastada ka nõukogu õigustalituse arvamuse äh, koopia, sest alati on kasulik võrrelda neid omavahel. muid küsimusi mul ei ole, seega järgmine koosolek toimub kaheteistkümnendal veebruaril kell üheksa algusega ja siis kolmeteistkümnendal veebruaril neljapäeval algusega kell üheksa. tundub, et meil on see kolmapäeva-neljapäeva tsükkel käivitunud ja järgmisel nädalal on ka Strasbourg, üllatus-üllatus. seega järgmine koosolek on meil tegelikult järgmisel nädalal esmaspäeval